hääletus leiab aset homme kell kaksteist. Ora le interrogazioni al Consiglio e la Commissione sulla ricostru-. järgmine päevakorrapunkt on suuliselt vastatavad küsimused nõukogule ja küsimusele Mali ülesehitamine ja demokratiseerimine. E la parola ai due autori, innanzitutto l'onorevole. ja sõna saab äh, autor äh, proua Jolie kaheks minutiks, palun. lugupeetud president, volinik, äh, head kolleegid. Mali ülesehitamine ja demokratiseerimine on väga lai küsimus, aga tahaksin peatuda kolmele küsimusele. valimised, mm, seksuaalvägivalla ohvrite toetamine ning meie roll läbitusprotsessis ärgem kiirendagem valimisprotsessi selleks, et me saaksime siis ütelda, et me oleme Mali probleemi lahendanud, see oleks vale lähenemine ja ohtlik lähenemine. jah, Malil on vaja legitiimset äh, võimu selleks, et ennast taas üles ehitada, olukord on aga liiga habras veel ning lepitusorgan ei ole piisavalt äh, töökorras selleks, et me saaksime läbi viia rahumeelse valimiskampaania sõda koos kõigi õudustega leidis aset, palju naisi äh, vägistati või sunniti neile abielu peale. Nad on maha jäetud ilma mm, rahaliste vahendite, ilma perekonnata, neid, nad tuleb ära kuulata, neid tuleb aidata. Euroopa Liit peab äh, neile oma abi pakkuma ja seda eelkõige läbi vabaühenduste, millel praegu on äh, hädasti vahendeid vaja. meie vastutus on siin mängus sellepärast, et lisaks vägivallaohule äh, tõstatub samuti äh, valimiste kuupäeva küsimus ning põgenike häälte küsimus. praegu on ette nähtud valimised vihmahooajale mm, Ramadani alguses. ärgem äh, unustagem samuti seda, et äh, valimistulemusi võib vaidlustada avalike teenuste pakkumine eh, ning infrastruktuuride ülesehitamine on see, mis võimaldab muuta tõsiseltvõetavaks demokratiseerimisprotsessi elanikkonna silmis, kes juba aastaid on kannatanud. Prantsuse sekkumine kohustab meid, eurooplasi, kuulama ära kõiki Mali ühiskonna eh, esindajaid, ka kõige kriitilisemaid. Mali tulevik kuulub eh, Malile, me ei meie sekkumisesse suhtusid paljude Mali elanikute vabastamisega, aga kui me ennast peale surume, siis võidakse seda võtta kuud koloniseerimist. minu koduriik peab kindlasti sellest hoiduma ning Euroopa Liit peab selle tagama, aitäh. suur tänu, härra Danjan palun edasi kolmeks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin täpsustada, et ka mina räägin, et ma räägin ka Elmar Broki nimel, kes aitas resolutsiooni koostada, kes aga täna ei saa siin viibida. me jagame temaga tervet eh, rida arusaami. esmalt, eh, see arutelu on igati teretulnud, tegemist on olulise hetkega Mali jaoks. see arutelu aga kahjuks oleks pidanud aset leidma hulga varem ja kui ma ütlen palju varem, siis aastaid varem juba, sellepärast et ärgem unustagem, et Euroopa Liit, kakskümmend seitse liikmesriiki, aga tegelikult kõik institutsioonid kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, üle kahe aasta tagasi töötasid välja Saheli äh, strateegia ning kui see strateegia oleks ellu viidud, siis äh, tõenäoliselt me ei oleks praegu selles olukorras, kus me oleme, me ei peaks kaitsma resolutsiooni, kus äh, edendatakse äh, julgeoleku arengut olukorras, mis on palju keerukamaks muutunud kui kaks aastat tagasi. me peame nüüd kaotselenud aja tagasi tegema ja me teeme seda väga, olukorras, mis on väga kiireloomuliseks muutunud, kardetavasti selles olukorras suuri edusamme saavutada ei saa. proua Žuli ütles, et meil on ka valimisprotsessi kohta väga palju küsimusi, muidugi mõista valimisi on vaja, muidugi mõista ei ole mitte midagi paremat äh, kui valimised, äh, muutmaks äh, kohalikud esindajad legitiimseks, kellega me peame koostööd tegema ja kes lõpptulemusena ju tegelikult vastutavad oma riigi tuleviku eest, aga ettevaatust kui tegemist on äh, tehnilistel põhjustel läbi kukkunud äh, valimisprotsessiga või poliitilistel põhjustel läbi kukkunud protsessiga, ettevaatus samuti, äh, kui valimised halvasti lähevad, siis see võib veelgi enam õõnestada kohalike võimude legitiimsed ja ma ei usu, et me võib-olla peaksime niivõrd kiirendama praegu valimisprotsessi. tingimused on keerukad, samuti julgeoleku küsimustes, ma tahaksin siin tervitada muidugi mõista tööd, mille on ära teinud Prantsuse sõjavägi koos äh, Aafrika liitlastega, ma usun, et me peaksime samuti tervitama äh, Euroopa EUTM-i missiooni tegemist oli äärmiselt äh, hea koolitusprojektiga, aga sellega peab jätkama ka tulevikus, sellepärast et me teame, et Mali sõjaväel on vaja midagi enamat kui koolitust, vaid tegelikult seda, et armee üles ehitataks taas. see tähendab seda, et on vaja ka demokraatlikku äh, kontrolli, sõjavägi peab olema ustav oma äh, võimudele ning institutsioone toetama, ka siin saab Euroopa Liit oma rolli mängida ning üldiselt Euroopa Liit peab ka siin ja Brüsselis äh, õppima sellest, mis läks konfliktieelses olukorras valesti ning kõik välistalit-, üksused peavad töötama koos selle nimel, et julgeolek ja areng muutuksid kaheks oluliseks osaks maailma ülesehitamisstrateegiast, aitäh. Äh, suur tänu, sõna saab nüüd volinik härra Piibalks, palun. suur tänu, proua president, austatud parlamendiliikmed. mul on väga hea meel selle võimaluse üle rääkida siin teiega Malist see on eriti õigeaegne võimalus, sellepärast et planeeritud presidendivalimised toimuvad äh, kuu aja pärast. samuti on ÜRO üle võtmas Aafrika juhitud rahvusvahelist missiooni Malis. Äh, vastuseks nendele küsimustele, mille te olete esitanud, võin ma öelda järgmist. kõigepealt, Euroopa on olnud väljakutse äh, kõrgusel. kriis, mis on ohustanud Malit ja ka Saheli regiooni tervikuna me oleme oma Saheli ja julgeoleku ja arengustrateegiaga vastavuses käitunud, see strateegia on aastast kaks tuhat üksteist. see poliitika on olnud väga tundlik ning see on ka tegelikult legitiimsete ametivõimude eh, olukorda arvesse võtnud. Euroopa on olnud koordineeritud eh, moel kohal nii läbi Euroopa Liidu rahvusvahelise toetuse jätkugrupis osaledes kui ka liikmesriikidega kahepoolselt kõik osapooled on sidusalt äh, läbinud äh, isegi enne kahekümne teist äh, märtsi riigipööret aastal kaks tuhat kaksteist. Nad on aidanud arvestatavalt anda erakorralist humanitaarabi sada kaksteist miljonit eurot nii läbi äh, meie peadirektoraadi kui ka kahepoolselt. Euroopa Liit on teinud väga palju rahvusvahelisel areenil selleks, et toetada Malit. Prantsusmaa operatsiooni Servali kõrval on Aafrika rahurahastut kasutatud selleks, et Aafrika armee saaks kasutada läbi ECOWAS-i, viiskümmend miljonit eurot on selleks kasutatud. ühtne välis- ja julgeolekupoliitika Äh, sõjalise väljaõppemissioon on äh, Mali armeed treeninud aprillis. Äh, eurooplased on regulaarselt survestanud Mali ametivõime selleks, et vastu võtta teekaart, mis lõpuks juhtus kahekümne üheksandal jaanuaril. Euroopa Liit on väga oluline arenguabipartner Mali jaoks juba kümneid aastaid, aga Euroopa Liit on rahvusvahelisel areenil osalistena ka kõige olulisem, et riigi ülesehitust toetada. olulist rolli ilmestab lõppes Euroopa Liidu puhul ka viieteistkümnenda mai kõrgematasemeline rahvusvaheliste doonorite konverents, äh, mis, mille kaaseesistujateks olid Mali, Euroopa Liit ja Prantsusmaa. arvestades, et Malile on lubatud rohkem kokku kui kolm koma kakskümmend viis miljardit eurot abiraha, Euroopa Liit sellest äh, annab omalt poolt üks koma neli miljardit, millest kaheksasada nelikümmend kaheksa miljonit tuleb me-, liikmesriikidelt ja viissada kakskümmend kolm miljonit Euroopa Komisjonilt ja ähm, ma ütlen, et tegemist ei ole mitte ainult äh, abiga, vaid äh, see on konkreetselt suunatud äh, sellele arenguprogrammile, mida Mali ametivõimed on ise võtnud vastu. Euroopa Liit kasutab kõikehõlmavat lähenemist selleks, et kasutada ära kõiki võimalusi äh, sealhulgas stabiilsusinstrumenti, regionaalseid programme, erinevaid projekte ning riigi taasülesehitamise äh, programme. Euroopa Liit on pühendunud äh, õigusriigi põhimõtete ja demokraatia taastamist Malis ning pehmendada kriisi, mis äh, Malis on äh, puhkenud alates kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks. Euroopa Komisjon on äh, selle lähenemisega vastavuses võtnud ette programme ning Mali taastamise plaani järgi käitume me ka aastal kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat neliteist. kõrge esindaja Äh, määras ametisse Euroopa Liidu eriesindaja, kes on üks võtme mm, osalistest äh, maalisiseste osapoolte vaheliste läbirääkimiste korraldamiseks ja eesmärk on saavutada riigiüle kontrolli Äh, kehtestamine kogu territooriumi üle, eriti Gidalis riigi põhjaosas. kokkuvõttes võib öelda, et äh, Mali teekaardi kõik osad on Euroopa poolt toetatud, sealhulgas ka sõjajõudude reform demokraatliku kontrolli all, rahvusliku lepituse komisjoni toetamine ning valimiste toetamine läbi Euroopa valimisvaatlusmissiooni, mida juhib Louis Michel meie diplomaatilise tasandi eh, nähtavus ning usaldusväärsus Malis on väga head ja hoolimata kriitikanooltest eh, oli Euroopa Liit tegelikult väga kiiresti eh, reageerimas arenenud, arenenud olukorrale Malis. meie stabiilsuspakti instrument kakskümmend miljonit eurot, mis veebruaris käivitati, on täitnud seda eesmärki, et tagada julgeolekut, aidata riigi loomisel kaasa ning konflikti lahendusel Euroopa on ka regionaalsetel tasanditel olnud väga aktiivne, abi on antud Mauritaaniale ja Nigerile ning seda on äh, veel lisandunud kakskümmend viis miljonit äh, igal aastal mais. Äh, mõelda, mõeldes ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika tsiviilmissiooni EUCAP-i peale, siis see on pädevuste ülesehitamist alustanud Nigeris ning samuti toetatakse kohalikke programme Nigeris, Mauritaanias ja Malis hoolimata sellest on kõige raskemad hetked äh, Malis ja kogu regioonis veel ees ning meil on vaja sellele pöörata oma äh, jätkuvat tähelepanu. Mali ülesehitustöö on mitmepalgeline väljakutse ja see sõltub väga suuresti poliitilisest tahendist, tahtest, mis kohalikel osapooltel on, selleks, et äh, tõelisi reforme ellu viia rahvusvahelise abi äh, andmine tõhusalt on veel üks suur väljakutse. me peaksime eelnevate aastakümnete vigu vältima, kus doonorite raha ei ole mõjutanud kuidagi ei valitsust ega areng, arengut julgeolekusektori reform, sealhulgas kohtusüsteemi reform ning äh, õigusriigi põhimõtete rakendamine on võtmevaldkonnad. rahvusvaheline koormus abi osas ei ole veel jagatud, aga Euroopal ja Euroopa Liidu liikmesriigid on väga olulised äh, osalised siin, sest me kasutame Euroopa Arengufondi ning äh, stabiilsusinstrumenti ja äh, ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika instrumenti. lepitustegevus Malil on väga pikk ja kompleksne protsess, Euroopa Liit on erinevaid vahendeid selleks kasutanud Äh, konfliktilahendus ning äh, julgeoleku äh, toetamise projekt on praegu rakendumas, aga edukas lepitus tähendab, et kõik osapooled peavad olema pühendunud läbirääkimistele. Maalisisesed läbirääkimised, kus on ka Euroopa Liidu eriesindaja osaline ning püüab seda lepitust vahendada. ma peaksin ka inimõiguste olukorda siin rõhutama me peame tervitama seda, et Mali ametivõimud äh, vaatavad terasemalt inimõiguste küsimusi, aga me peame olema valvsad. Euroopa Liit äh, rahastab ka inimõiguste järgimiseks Aafrika vaatlejaid. aga äh, inimõiguste rikkumisi esineb ning see lepitus olukorda paremaks ei tee. me järgime olukorda ning püüame toetada, kus aga võimalik. regionaalsel tasandil on kõige suurem väljakutse piiriülene julgeolekukoostöö Äh, rünnangud äh, Nigeris ja Algeerias on seda viimati ka näidanud, palju on vaja ära teha selleks, et äh, uimastikaubanduse, korruptsiooni ja terrorismi vastu võidelda. arvestades olukorda Liibüas, meil on vaja tõepoolest väga kiiresti regionaalset raamistikku selleks, et Saheli piirkonna Sahara osaga tegeleda. praegu on see puudu Äh, foorum, mis võimaldaks äh, lävimist Põhja-Aafrika ja Saheli riikidega, äh, ei ole ainult mitte tänaste julgeoleku pressivate küsimuste asi, vaid pikaajaline sotsiaalmajanduslik väljakutse. lõppkokkuvõttes arvan ma, et me saame väga kõikehõlmavat abi pakkuda Malile, aga me ei saa Mali osapoolte enda tahet asel, asendada, et nad tahaksid ka midagi ära teha ma arvan, et äh, mi-, äh, möödunud kuude sündmused on näidanud, et Mali ise tahab oma kodu korda seada ning äh, on käsitleda võtnud ka need probleemid, mis on pikka aega olnud ignoreeritud. Mali peab olema siin aga juhtmootoriks, meie pakume olulist toetust igas valdkonnas, kus meie aga saame. suur tänu! suur tänu, härra volinik! Läheme edasi fraktsioonide eeskõnelejate juurde ja Rahvapartei nimel härra Breda pooleteiseks minutiks, palun. suur aitäh, ma alustaksin aktuaalse küsimusega, mida me kõik jälgime, sellepärast et Vagas äh, president Kompade võimal on praegu allakirjutamisel kokkulepe, mis puudutab äh, sealset olukorda ja me kõik teame, kuivõrd oluline see allkiri on selleks, et olukord normaliseeruks, sellepärast et vastasel juhul valimised satuvad ohtu. ei saa ju ette kujutada, et valimised äh, toimuksid, kui olukord on niivõrd habras. aga olgem siiski optimistid ja tuleksin tagasi meie tänase debati keskse küsimuse juurde, ehk äh, siis Mali ülesehitamine, nagu siin öeldud, sõjaväeline sekkumine leidis aset, see oli edukas me oleme juba õnnitlenud äh, korduvalt sellel puhul Prantsuse vägesid ning sellele järgnes abi äh, pakkumine, uue Mali konverents äh, ja see oli väga olulise, oluline algatus, sellepärast et riigi vajadused on tohutud, ma tuletaksin meelde, et Mali valitsuse äh, Äh, vahendid langesid kaheksakümmend protsenti pärast riigipööret märtsis kaks tuhat kaksteist ning seejärel ligikaudu pool miljonit inimest, kes pidid oma kodust lahkuma ja veel mõned tuha-, kümned tuhanded, kes on äh, põgenike laagris, samuti ei ole tagatud äh, juurdepääs arstiabile, koolid ei ole avatud ning ligikaudu miljon Mali äh, elanikku võivad ka nälga sattuda, nii et need on need, äh, need väljakutsed ning nagu volinik ütles, Euroopal on siin oma roll mängida ka selles kontekstis, aitäh. Grazie, grupo SD, onorevole Gomes, un minuto e trenta. proua Gomes, palun poolteist minutit Maali demokratiseerimise protsess tähendab seda, et vägivald peab lõppema ja et kokkulepped ja lepituskomisjoni töö vilju hakkaks ka praktikas keegi rakendama. Äh, valimised on seisma sees ning äh, siirdeprotsessile ei saa avaldada negatiivseid mõjuseid lepitus tähendab väga suurt jõupingutust, see kaasab erinevaid dimensiooni, etnilised, poliitilised, tuareegid tuleb tuua olulisele kohale Mali ühiskonnas ja naised peavad mängima selles protsessis samuti eh, väga olulist rolli. Euroopa Liit peab aitama toetada naiste osalust ning muutma nad lihtsalt ühiskonna silmis nähtavamaks aga me peame arvestama ka seda, et äh, terroristlikud ja kriminaalsed võrgustikud on tegevas mitte ainult äh, Malis, vaid kogu Saheli piirkonnas. kui me tahame Malit hoida demokraatia teel, siis on väga oluline, et äh, ametivõimud oleksid pühendunud koos Euroopa Liidu abiga sellele, et riigi majandus saaks areneda. Nad peavad inimeste igapäevased vajadused aitama korvata Äh, inimarvuareng, inimarengu indeks on väga madalal tasemel äh, Malis ja äh, tundub, et riigi ei saa, riik ei saa ise aidata oma inimesi paremale järjele ei majanduslikult ega poliitiliselt. nii et meil on vaja tegelikult kõikehõlmavat investeeringute programmi selleks, et hoogustada arengut et välja juurida kuritegevus ja terrorism mitte ainult Malis, aga Saheli piirkonnas äh, tervikuna, sealhulgas Liibüas. meil on vaja kogu regiooni olukorda parandada. aitäh! ALDE, unore... ALDE nimel palun äh, härra Koorents. suur aitäh, lugupeetud president! Äh, Mali olukorra normaliseerimise pärast riigipööret on takistusi täis tee väga palju on tehtud, väga palju on veel teha ning kogu piirkond ei ole veel turvaline, seega siin tuareegidel on võtmetähtsusega roll ning äh, kui me tahame positiivset tulemust saavutada, siis me ei saa neid eirata. samuti me näeme, et endiselt äh, araabia kevadest peale endiselt ei ole rahu äh, täielik mingil juhul ei tohi sellist suhteliselt rahu pidada vägivalla täielikuks lõpuks. me usume endiselt, et islamistid, kes on hambuni relvastatud, valmistavad äh, ennast ette äh, uueks rünnakuks ja see on oks kogu piirkonnale. siin tuleks äh, eesmärkidena seda mainida eelkõige just kahekümne kaheksanda juulini üheteistkümnenda augusti presidendivalimisi ning me peame samuti saatma kohale oma valimisvaatlusmissiooni, mida juhib Louis Michel, sellepärast et tema reputatsioon selles piirkonnas on väga tugev. teiseks tahaksime tervitada samuti rahvusvahelise Äh, üldsuse äh, pühendumuste rahu tagamisel. kolmandaks ja see on kindlasti kõige positiivsem aspekt. Äh, Brüsselis mais leidis aset doonorite konverents, me oleme valmis investeerima üle kolme miljardi euro riigi ülesehitamisse. nüüd, kas valimised peavad äh, ülesehitamise alguses toimuma või selle protsessi lõpus, olen mina veendunud, et presidendivalimiste asetleidmine hoolimata kahtlustest, mida väljendatud, on õige otsus. miks? seda seetõttu, et valimised iseenesestmõistetavalt käivad kaasas Mali pikaajalise demokratiseerimisprotsessiga, mis alguse üheksakümnendatel riigi ülesehitamine enne valimisi tähendab seda, et ei arvestata piisavalt sellega, et ainult äh, üldhääletuse saab anda piisava legitiimsuse institutsioonidele ja tagada nende toimimise see legitiimsus oleks aluseks, millele esitada, ehitatakse üles kodanike usaldus institutsioonide vastu. ja lõpetuseks tahaksin, härra volinik, juhtida tähelepanu sellele, et keelduti äh, annast sisenemisviisad proua Tuarele, kes oli endine kultuuriminister, äh, ma tean teda ja tunnen teda pikki aastaid ja ma ei kahtleks hetkekski, Äh, ja ma tõesti ei saa mõista, miks tema viisataotlust ei rahuldata. suur tänu. roheliste nimel härra Alfonsi üheks minutiks, palun. suur aitäh, praegune Mali olukord on äärmiselt äh, suure tähendusega, see kuidas järgmiste kuude jooksul olukorda lahendatakse, tagab äh, stabiilsuse järgmiseks viieteistkümneks aastaks, millised on ohud Mali äh, sõjavägi äh, tahab kätte maksta, väga paljud neist on endiselt meelestatud putšistlikult ning äh, ka Prantsuse sekkumisest peale on teatud arengud olnud väga muret tekitavad. E-, esmaspäeval Brüsselis liituval konverentsil me saame hea ülevaate sellest ka tänu vabaühendustele. meie vastutus on kaasatud Malis, sõjaväes, tegevus äh, narkokaubanduse äh, vastu on olnud edukas, me peame tegema kõik selleks, et tagada, et äh, leida poliitiline tasakaal Asavaadis ning Kidalis takistada rünnakuid. Mali föderaalriigis peab tagama sellele piirkonnale eraldi autonoomia, ainult sel viisil saab tagada stabiilsust seal kandis E suur tänu konservatiivide nimel, härra Saara, teil palun pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua president. härra volinik täna lugesin ma ajalehest raporti kohta, mis näitab väga hästi, mis Malis on toimunud ning seda, kui suur on äh, meeleheide. UNESCO on äh, rääkinud sellest, kuidas Timbuktu ajaloolist linna on kahjustatud kuni kuusteist ajaloolist hauda on hävitatud, tuhanded käsikirjad on ära põletatud, tegemist on kultuuriajaloo hävitamisega ja väga äh, tõsi, veelgi tõsisem on siin poliitiline ja majanduslik hävitustöö, mis on veelgi kaugemale Äh, ulatunud, see kaasab tervet äh, seda piirkonda minu fraktsioon võtab äh, üsna tagasihoidliku positsiooni tavaliselt Euroopa-üleste lahenduste osas, aga sellel puhul pean ma kindlasti Euroopa Liidu kaasatust toetama ja Euroopa-ülest lahendust rõhutama. me toetame kõiki tegevusi, mis tagavad riigi suveräänsuse ning äh, lepituse erinevate Mali osade vahel. Prantsusmaa rolli on siin juba rõhutatud ning äh, seda tuleb veelgi äh, välja öelda, et rahvusvahelisel tasandil pidi ju keegi võtma juhtrolli. ma tahaksin ka Euroopa Liidu väljaõppe Äh, missiooni olulisust siin äh, rõhutada. Tšehhi Vabariigi sõdurid on sinna ka kaasatud ja me peame seisma Euroopa turvalisuse julgeoleku eest. suur tänu, kuue nimel palun äh, proua Lösing üheks minutiks sõjaline sekkumine ja kogu lahendusstrateegia Mali konflikti mõjub äh, tegelikult mitte lahendusena, vaid see kinnitab lihtsalt äh, seda, kuivõrd vägivaldne ja kuivõrd ebastabiilne on kogu regioon. just äh, rahvusvahelised osalised on seda konflikti lõkkele puhunud ning tekitavad seal oma huvide mänge meie huvid tuleb kõrvale hoida ning äh, IMF-i ja Maailmapanga äh, raamistikku tuleb siin nõhuta, äh, nihutada. mitmete salateenistuste rolli tuleb siin küsitavaks muuta just salafistlike tegevuste avastamisel mingisugust legitiimsust ei ole eh, ju sellistel programmidel, mis eh, uraaniprogramme eh, loovad ning mürgitavad nii inimesi kui ka keskkonda. Mali näol on tegemist rikka riigiga, aga inimesed peavad jääma seal vaeseks selleks, et teised saaksid vääralt ära kasutada selle riigi rikkusi. järgnevalt kolleeg Strihler pooleteiseks minutiks, palun ah, Euh, suur aitäh! ma ise külastasin Malit ja Mauritaaniat nädal aega tagasi. humanitaarolukord Põhjamaalis on äh, äh, on äh, väga kehv ning seda enne presidendivalimisi. toidukorrustatus on väga kehv ning üha hulleneb olukord ning samuti uus hooaeg tundub olevat väga kehv. kata on, et äh, toidupuudus levib ning epideemiad, samuti koolera muuhulgas Põhjamaal ja on endiselt konfliktiolukord, kus terroristid, džihadistid, narkootikumide kaubitsejad on endiselt äh, aktiivsed ning äh, teenuseid pakutavad peaasjalikult Äh, ainult äh, mittetoimuvad riigiasutused. Äh, mina väljendasin oma muret selles osas, et äh, olukorrad põgenikelaagrites on väga murettekitavad. Äh, nädal tagasi äh, oli suur torm ning see häiris toidujaotust. olukord ei muutu, sellepärast et põgenikud ei soovi tagasi minna Malisse niikaua, kui turvalisust ei ole tagatud. mis puudutab valimisi, siis see oleks lõpliku, lõpp, üleminekuperioodi lõpuks, see on hädavajalik demokraatia juurde tagasipöördumiseks. valimiste toimumise toimumine põhjapoolses äh, osas on oluline, oluline, et need läheksid hästi, et valimistulemused oleksid tõsiseltvõetavad. ma näen, et võimud tõesti soovivad äh, usaldusväärseid valimisi korraldada, see on tehtav, aga väljakutse on tohutu, eriti mis puudutab äh, julgeolekuohtu äh, valimiskaartide jagamist, põgenike hääletust, uute täisealiste mitteregistreerimine, nemad ei saa hetkel hääletada ning samuti Põhja-Kidalis eh, kogu administratiivkülje korraldamine, aitäh. suur tänu. härra Kortas üheks minutiks, palun. suur tänu, proua president, härra volinik ma arvan, et äh, kõik täna kohalolijad äh, on äh, aru saanud, mida me kõik oleme Mali heaks teinud vastavalt nendele ressurssidele, mis on meie käsutusel, aga meie ees on suured väljakutsed ja me peame ära kasutama kõige rohkem ja paremini koostöövorme ja humanitaarabi. praegu anname me väga olulist abi ühele kõige vaesematest riikidest maailmas Äh, inimesed, äh, kes vajavad seal äh, toiduabi ning seal on väga palju alatoidetud lapsi samuti. Euroopa Liidu ülesanne on koordineerida oma tegevust teiste doonoritega, eriti vabakonnaorganisatsioonidega, kes selles riigis kohapeal tööd teevad. seda kõike selleks, et tagada, et inimesed ei langeks lihtsalt vaesusesse ja näljaküüsi räägitakse kohutavatest kuritegede-, kuritegede-, kuritegudest Malis, lapssõduritest ja nii edasi. ja selline konfliktiolukord on eriti hull alati laste ja naiste jaoks, oluline on vaadata ka inimõigusi ning vaadata, et meie arenguabi kasutatakse nii, nagu vaja. suur tänu, härra Rinaldi, kaheks minutiks, palun suur tänu, härra president, härra volinik, head kolleegid. Mali kohta on kolm asja kindlat, ÜRO missioonid, doonororganisatsioonide tegevus ning äh, olulised äh, ressursid, mis valimiste ajaks on eraldatud, eriti just presidendivalimised ja edasi vaatame, kas me saame toetada ka parlamendivalimisi. Euroopa Liidul on sarnane Äh, lähenemine kogu sellele teemale ühtselt. meil on vaja kõik teha, mis vaja selleks, et äh, Malit lepitada. tegemist äh, on konfliktiga, ähm, mille eest meie ei vastuta, barbarid sisenesid riiki, peksid naisi, lõikasid inimestel jäsemeid otsast ja kui me vaatame ja võrdleme olukorda Afganistaniga, siis mida me peame siin õppima? esiteks on abi vaja kindlasti koordineerida, sellepärast et äh, abi äh, dubleerimist äh, ei ole vaja tekitada ja samuti ei ole vaja segadust külvata. teiseks, abi peab mitte olema lihtsalt vajalikus koguses olemas, vaid see peab jõudma ka abivajajateni ja lõpuks poliitiline eliit Malis peab samuti võtma vastutuse äh, Mali on omaenda vastuolude ohver ja need vastuolud on olnud riigis väga pikka aega. praegune on võimalus nendest eh, lahti saada, meil on vaja korruptsioonivastast võitlust, meil on vaja rahvuslikke parteisid eh, ning eh, inimeste toetamist kogu riigis, mis tähendab, et meil võiks olla demokraatlik suund kätte jagada ka põhjaosale riigis Äh, alati võib süüdistada kedagi või midagi äh, nendes äh, oludes. samuti on õigusriikluse põhimõte olnud Malis väga nõrgal alusel ja see on saanud hukka kogu relvastatud konflikti jooksul veelgi. me peame ka lahti saama traditsioonilistest praktikatest ning vastutus tuleb võtta Mali ametivõimude poolt. järgnevalt palun härra Kaali, Kaaler kaheks minutiks suur tänu, proua president, Mali taasülesehitamine ja demokratiseerimine on ka Euroopa huvides, mitte ainult Mali enda huvides. me ei taha, et äh, seal jääks maha võimuvaakum äh, Malis ja Saheli piirkonnas tervikuna, kus džihadistid ja teised ekstreemsed rühmitused saaksid äh, rahulikult paljuneda ja seetõttu on väga õige, et Prantsusmaa on sekkunud ning et sõjalise õppemissiooni on korraldanud seal ka Euroopa Liit demokratiseerumine tähendab muidugi vabu ja õiglasi valimisi ja mitmed äh, kolleegid on siin juba küsimärgid õhku visanud. mina tahaksin äh, väga selgelt öelda, et mina ise, olles Indoneesia ja Pakistani valimiste vaatlusmissiooni juht, ma tean, kui palju on vaja aega selleks, et nullist alustada. jaanuaris plaaniti Indoneesias äh, valimised, see lükati juuni peale ja edasi toimusid need lõpuks oktoobris ja minu arust on küsitav, kui suurel määral me saame seal valimisi organiseerida, eh, nii et maalilased saaksid ka positiivse hinnangu osaliseks, eh, sest eh, Louis Michel ei taha ju mingisuguseid teisi standardeid leiutada, me tahame kasutada ikkagi meie oma Euroopa ja rahvusvahelisi standardeid. ja see tähendab seda, et valijate register peab klappima mitte ainult Timbuktus või suurematesse Eh, linnades, aga ka maapiirkondades. Eh, valijatel peab olema võimalus eh, ennast viia kurssi, kandidaatidel peab olema võimalus kampaaniad läbi viia ning kogu struktuur peab olema niimoodi üles ehitatud, et me saame lõppkokkuvõttes öelda, et jah, tegemist oli valimistega, mis viidi läbi kõrgete standardite järgi ja siin on mul väga suured kõhklused, kas me niimoodi öelda saame. ja ma arvan, et me peaksime koostöö Mali ametivõimudega kuni valimiste endani veelgi tõhustatumalt äh, läbi viima, nii et meil ei oleks veelgi suuremat probleemi, et ülesehituse kõrval tekib uus probleem, nimelt et kaotajad ütlevad, et valimised ei olnud demokraatlikud, suur tänu. aitäh, kolleeg Tiroljan, poolteist minutit madame la présidente monsieur le commissaire aitäh lugupeetud president head kolleegid äh, lugupeetud volinik Malit ehitatakse üles, seda me peame rahu tagama. Euroopa Liit peab oma vastutust kandma ning toetama Prantsusmaad nii olulisel ajajärgul. rahvusvahelise doonorite konverentsi eduga äh, kinnitati üle Euroopa Liidu äh, toetus äh, Mali valitsusele ning seeläbi oli võimalik koguda rahvusvahelise üldsuse poolt rahalisi vahendeid, mis ulatuvad kolme koma viie miljardi euroni. see on palju rohkem, kui me lootsime võimud aga seisavad silmitsi paljude väljakutsetega, äh, institutsioonid on habrad, äh, valitsusprobleeme on ohtrasti riigis, see on endaga kaasa toonud äh, riigi usaldusväärsuse languse kodanike silmis, eriti põhjapoolses osas. legitiimsuse küsimus võimude puhul on esmatähtis ning seega on valimiste toimumine hädavajalik. üleminekuvõimude Äh, ülesandeks on koos, äh, kutsusid Euroopa Liidu poolt valmisvaatluse ähm, missiooni, see on väga positiivne, samuti tahaksin toonitada, et tuleb äh, kaasata võimalikult palju regionaalpartnereid stabiilsuse tagamiseks Malis, Saheli stabiilsus on oluline. läbi eh, Saheli arengustrateegia eh, tuleb leida jätkusuutlik lahendus probleemidele, millega seisab silmitsi kogu eh, Mali ning sellega lõpetaksin, tahaksin teid tänada. La parola all onorevole Stasni, un minuto et tre. kolleeg Stasni, poolteist minutit, palun. Thank you, madam president. aitäh, president. kõigepealt ma sooviksin ähm, Äh, avaldavad tunnustust Prantsusmaale eduka operatsiooni puhul. salafistlikud rühmitused ja džihaadlikud rühmitused olid enda all, kontrolli alla saanud suured osad territooriumist. rünnak nende vastu oli edukas, aga äärmuslased ei ole veel täielikult kaotanud. ja ainult äh, äh relvadega neid probleeme ei lahenda. pikaajalise stabiilsuse eh, jaoks on vaja mõelda, kust see vägivald pärit on. Euroopa Liit peab abistama Malit leidma need ebastabiilsuse eh, allikad ja juured, eh, mis võivad olla väga sügaval. sisemised allikad, kust pärit see ebaturvalisus sinna hulka kuulub ka kõike, kõikjal levinud vaesus, poliitilised ähm, pinged ning samuti läbipaistmatus. küsimus ongi selles, et kuidas neid probleeme elimineerida niimoodi, et töö toimuks avaliku, avalikkuse huvides. aitäh! ja kolleeg Kasteks, üks minut. jah, suur aitäh! Äh, lugupeetud president, härra volinik. mõned kuud tagasi me arvukalt kahetsesime seda, et Euroopa Liit äh, ei osalenud rohkem kriisi vältimises, äh, mis Malis aset leidis ja et me ei toetanud rohkem Prantsusmaalt sõjaväelise sekkumise puhul. me peame tagama demokraatia poole pöördumise ning vältima uut kriisi. kõik põhjused, mis viisid kriisini, mis aset leidis, on endiselt alles me oleme olukorras, äh, mis äh, on Euroopa Liidu arengupoliitika valdkonda kuuluv. Prantsusmaa humanit-, äh, jõupingutused personali osas ning finantside osas äh, lähevad luhta, kui Euroopa Liit ei toeta omalt poolt. valimised juulis-augustis ei ole piisavad selleks, et tagada stabiilsust riigis ja veelgi vähem Saheli piirkonnas. seega me peame täiel määral osalema demokratiseerimisprotsessis ning samuti uue kriisi ennetamises, aitäh! Grazie. aitäh, poolteist minutit saab sõna kolleeg äh, Teadste Meera. aitäh! president, väljakutseid on arvukalt. eriti sooviksin ma aga rääkida just pagulastest ning asutuste naasmisest sinna regioonidesse, mis on eriti palju kannatada saanud. ma sooviksin rääkida kas julgeolekust, suure tähega julgeolekust ning territooriumide ülesehitamisest, muuhulgas demokraatia ülesehitamisest, vali, valimissüsteemi ülesehitamisest ja nii edasi. valimistulemustega nõustumine on suuresti seoses kogu selle protseduuriga ähm, terves riigis. miks ma sellest räägin? sellepärast, et praegune valimissüsteem lubab valima minna vaid kolmekümnel protsendil valimis hääleõiguslikest kodanikest, siis nendest, kes lääne arusaama järgi oleksid hääleõiguslikud. järelikult meil on vaja meetmeid võtta ja survet avaldada selles küsimuses. me teame, kuhu me peame minema. ei ole mõtet nii-öelda ülevalt alla vaadata kogu aeg nende peale ja rangeid nii-öelda mõõtmistöid kogu aeg teostada. Ehm, tähtis on turvalisus, tegutseda turvaliselt kogu riigis, mitte vaid osas sellest, aitäh. aitäh. kolleeg Zala, üks minut. kolleegid, Euroopa Liit peab vastu seisma radikaalsele islamile ja terrorismile ning äh, selles võitluses on võtmeriigiks just nimelt Mali. üks esimesi ülesandeid on mitte lubada sellel nähtusel levida Saharast lõuna poole jäävasse Aafrikasse, see on üks esimesi võtmetähtsusega küsimusi. me peame nii-öelda turvatsooni rajama Sahelist Taani ja otsaga välja kuni Aafrika sarveni. vältimatu on äh, tegeleda strateegilise julgeolekumehhanismiga, mis toimiks seal ja mis omakorda kaitseks äh, Saharast lõuna poole jäävat Aafrikat ja Põhja-Aafrikat. niimoodi õnnestuks meil negatiivsetest nähtustest vabaneda ning äh, muidugi võt-, võtmeks on Mali stabilisatsioon ja kui meil vaid õnnestub piisavalt raha, rahasid saada, siis saab edasi minna. kolleeg Kukan. aitäh, president, nii nagu Mali teemalisel öö, konverentsil räägiti öö, siin käesoleval aastal varem, peaks antama võimalus Mali võimudele nii-öelda rahumeelselt ohjad enda kätte võtta ning osaleda maa taasülesehitamises. selleks on meil aga vaja vältida sümptomile orienteeritud poliitikat, mis keskenduks terrorismile ja nii edasi. liikuma Äh, siis rahulolematuse liikuma panevaks jõuks on see, kui kohalik valitsus ei suuda näiteks toiduabi anda. Euroopa Liidult on vaja Malile anda täiendavat abi ja see lähenemine peab olema kõike hõlmav niimoodi, et tegeldaks mitte tagajärgede, vaid tagajärgede põhjustega ja nende juurtega. Äh, toidu äh, siis toit, toidu kättesaadavus on üks esimesi samme ja sellepärast ma vägagi tervitan Euroopa Liidu koolitusmissiooni käivitamist Malis, mis on otsustava tähtsusega julgeoleku tagamisel selles riigis. Euroopa Liit peab demonstreerima suurt otsustavast ja aitama Mali rahval sellest kõige raskemast perioodist üle saada. aitäh! Gabriel, äh, poolteist minutit. suur aitäh, ma tahaksin üle korrata, olukord Malis on endiselt väga keerukas ning Vabas läbi viidavad äh, vali-, äh, läbirääkimised koos Burkina B presidendiga on keerukad. tahaksin rääkida kahekümne kaheksanda juuli valimistest, esimene samm Mali ülesehitamisel see on, aga valimisi ei tohi muuta vastutõetavaks valimiste julgeoleku tagamine on hädavajalik. esmalt on vaja Euroopa Liidu koolituse missioonile aktiivsemalt üritada tagada usaldust sõdurite ning nende ohvitseride vahel. teiseks, Mali tuleb, tuleb tagada see, et sõjavägi toetaks äh, üldhuviteenuste toimimise sõjaväe kohustuseks on samuti tagada valimiste hea toimimine. Ehm, FISMA ning Euroopa Liit ja teised rahvusvahelised äh, osalejad ei saa äh, kõike ära teha Mali eest. me ei saa asendada Mali võime. praegusi probleeme ei saa aga lükata valimiste järgseks perioodiks. vägivald tsiviilelanikkonna vastu peab äh, leidma uurimist ning äh, samuti tuleb jätkata Malis äh, vägede koolitusega, valimismissioon tuleb kohale saada, on vaja tehnilist abi teekaardi koostamisel, need on konkreetsed sammud, mis näitavad, et meie lubadused on konkreetsed. Euroopa Liidu äh, toetus valimisjärgsel perioodil on äh, esmatähtis ja me peame olema teadlikud, mida me lubame. lõpetuseks viitaksin veel Euroopa Liidu strateegiale Sahelis ning loodan, et seda äh, tugevdatakse, sellepärast et seeläbi on võimalik parandada stabiilsust kogu piirkonnas, aitäh. aitäh ja nüüd vaba mikrofon. Korhola. suur aitäh, lugupeetud president. aasta tagasi ma rääkisin siinsamas saalis Mali olukorrast ja ma rääkisin sellest, et vajalik on dialoog. vaja on, et kõik asjaosalised laua taha istuksid. kaks tuhat kolmteist alguses Äh, olin rõõmus, kui äh, Mali ajuline, ajutine valitsus lõi ähm, mm, just nimelt rahvusliku dialoogi komitee. paraku kõik ei sõltu vaid nendest asjadest, vaja on pidevat äh, nii-öelda vahendustuge, mediation support'i. sellesse on Euroopa Liit ka viimastel aastatel panustanud Ehm, välissuhete eh, rahuvalvemissioon kindlasti peaks kohapeal olema, veenduma selles, et asjad toimivad, et kõik eh, relvastatud rühmitused ja eh, naised ja noored on seal laua ümber ja et nende vajadustega arvestataks ning nendega arvestataks ka Mali tulevase arengu seisukohalt, aitäh! aitäh. ja volinik Piebalgs, palun. lugupeetud president, lugupeetud saadikud, tegemist oli väga sisuka aruteluga ja ähm, kordaksin vaid paari asja, mis minu meelest on põhjapaneva tähtsusega. kõigepealt kogu toetus Maalile toimub Mali juhtimise all. me toetame seda teekaarti Äh, mis Mali ise, mis Mali võimud ise koostasid äh, aastateks kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist. valimised kuuluvad ka sinna teekaarti alla, me toetame seda ja samuti äh, toetame ÜRO arenguprogrammi raames seda asja. vaja on, et valimised oleksid öö, ähm, õiglased, avatud öö, ähm, ja annaksid kõikidele Mali inimestele võimaluse valima minna. siiamaani ei ole eriti palju juttu olnud, et tegemist on ÜRO juhitud programmiga, selle, see on kaasatud muuhulgas äh, julge-, ÜRO Julgeolekunõukogu, ÜRO rahuvälvajad, Pat Kunders öö, äh, saab selle töö otsa, etteotsa mm, ÜRO poolt ja kolmandaks, me peaksime nägema ka seda solidaarsust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel Mali suunal. toetus Malile ei tule mitte ainult Euroopa Komisjonilt või Prantsusmaalt või teistelt kõige lähemini Maliga seotud liikmesriikidel, näiteks Läti ka on toetanud koolitusmissiooni ja ma tunnen sügavat uhkust selle üle, et Läti, minu kodumaa, on saatnud sinna oma esindajaid ja, ja seda fakti omakorda toetab ka Läti rahvas. siis on veel eh, finantslepe sotsiaalteenuste kohta, inimõiguste tagamiseks, põhivajaduste katmiseks ja muuhulgas ka kodanikuühiskonna jaoks Äh, rohkem on ette näha ka toetust humanitaarabile. ja kindlasti me ise ka õpime kogu aeg, et kuidas paremini toime tulla Sahelis. Sahel on paras pähkel. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ähm, vastu võetud dokument annab selleks väga hea aluse siiski ja nüüd on sinna võimalik lisada mõningaid täiendavaid elemente, aga igal juhul on tegemist väga-väga nii-öelda fundamentaalse dokumendiga. lõppude lõpuks meie rahalised vahendid on ju piiratud ja me peaksime seda raha väga nutikalt kasutama. niimoodi, et Sahel muutuks turvalisemaks, õitsvamaks ja stabiilsemaks. vaesusega võitlemine seal on väga pikaajaline projekt ja lõpuks üks isiklik märkus. kas äh, meie töö Malis on ähm, läbi kukkunud või mitte, kuidas sellega nüüd on? noh, tegelikult kõikides uudistes on juttu, kuivõrd hapra riigiga tegemist on. me oleme muuhulgas toetanud neid arenguprojektides ja toiduprojektides kui me oleksime ette näinud seda ähm, sõjaväelist pööret äh,, noh, siis oleks teistsugune mm, seis olnud. põhimõtteliselt piir tuleb ette. me ei saa ülevalt poolt peale suruda asju riigile, kus on legitiimne valitsus, nii et alati on nende asjade arutamine väga tundlik teema. väga tundlik on see, et kuidas ähm, kriipsutada alla teisele riigile, et üks või teine asi on hooletusse jäetud ähm,. ja siis oli ka veel mõningaid asju, mida äh, Mali eelmised võimud äh, Ähm, oleksid tahtnud, et me toetaksime, kui nad oleksid omalt poolt julgemad olnud, siis öö, ähm, oleks võib-olla asjad teistmoodi läinud, äh, see on tagantjärgi tarkus, aga praegu tuleb öelda, et me oleme uhked selle üle, mis me tegime Malis, mis me nüüd praegu toe-, teeme ja ka selle üle, mis me tulevikus teeme, see, selle toetuse üle. suur aitäh, volinik! meil on resolutsiooni ettepanek niisiis ähm,, sellega ähm,, selle teema lõpetame, hääletamine toimub homme kell kaksteist.